ma ootan, et see ettepanek homme suurelt heaks kiidetakse, aitäh. aitäh, daamid ja härrad, debatt on lõppenud. hääletamine toimub homme kell pool kaksteist. järgmine punkt meie päevakorras on resolutsiooni ettepanek lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused Äh, transpordikomisjoni nimel annan sõna härra Brian Simpsonile. jah, kuna mina olen komisjoni esimees, siis on minu rolliks äh, ametlikult esitada see resolutsioon, mille transpordikomisjon vastu võttis, äh, ehk siis lükata tagasi komisjoni ettepanek selle üle, mis puudutab lennu ja tööaega Äh, mina pean ütlema, et minu enda isiklikud seisukohad on veidi teistsugused kui see, mis oli komisjoni seisukoht too aeg, aga teen nüüd ametlikult selle ettepaneku teile. Thank you very much. suur aitäh. ja komisjoni nimel annan sõna volinik Kallasele. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud komisjoni ettepanek lennutegevusega seotud tehniliste nõuetega ei ole tavaline seadusandlus, tegemist on ohutusregulatsiooniga. selle kiitis heaks vastav regulatiivkomitee, milles osalevad liikmesriigi esindajad ja seda toetati valdava enamusega. Euroopa Lennuohutusohutusamet on välja töötanud ohutusreeglid. mina isiklikult leian, et neid detaile ei tohiks äh, arutada poliitilisel tasandil. selle äh, peab andma, selle mandaadi peab andma autoriseeritud ekspertidele. kui me oma partneritega välja, välismaal läbirääkimisi pidasime, keeruline oli see eriti idapoolsete ja lõunapoolsete riikidega ja me küsisime alati oma partneritelt äh, läbirääkimiste käigus, et äh, poliitiline sekkumine peaks olema välistatud sellistes küsimustes. selleks, et hõlbustada konstruktiivset otsuse tegemist, sooviksin mina teha mõningaid täpsustusi äh, seoses selle regulatsiooniga. esiteks, mis puudutab viiendat põhjenduspunkti komisjoni ettepanekus, siis liikmesriigid võivad seda rakendada äh, ja ettevõtjatele on võimalik rakendada äh, suuremaid ähm, nõudmisi, juhul kui need nõudmised on esindatud vastavalt äh, reeglitele ja tagatakse sama äh, või suurem ohutus. Euroopa Liidu reeglid, mis puudutavad valveaega, on välja töötatud sel määral, et ükski meeskonnaliige ei tohiks äh, töötada kauem kui kaheksateist tundi kokku järjest. EASA on vastu võtnud vastavad spetsifikatsioonid selleks, et ükski lennumeeskonna liige ei tohiks töötada rohkem kui kaheksateist tundi. see, mis puudutab öölende komisjon palus EASA-l oma sertifitseerimisspetsifikatsioonides ära tuua selle, et ettevõ-, lennundusettevõtjad peavad rakendama vajalikke väsimusriski äh, nõudmisi äh, või äh, nõudeid enam kui kümnetunnistel lendudel ja lennundustöötajate esindajad on kõikides tulevastes eh, otsustes kaasatud, mis puudutab eh, lennuaja piiranguid. ja seega on esindatud ka Euroopa Parlament. Euroopa Parlament eh, võib ettepanekul anda veto või mitte jääda praeguste riiklike reeglite juurde aastateks. lennuaeg ei ole reguleerimata valdkond. komisjon austab teie otsust, suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Grosch. Äh, suur aitäh, härra volinik. kõigepealt paar eeldavat, äh, ennetavat märkust tegemist on väga tehnilise teemaga. see andis meile võimaluse äh, saada kõikvõimalikku tehnilist informatsiooni, et äh, arutelu läbi viia. ja ma tänan äh, kolleege, kes äh, on meid abistanud kogu selle teema mõistmisel ja kes andsid vastava, vastuseid meie küsimustele. meie Rahvaparteina rõhutaksime ohutuse tähtsust me ei taha saada kriitikat äh, sellepärast, et äh, meil on lobide surve ja ettevõtted äh, kuidagi survestavad meid. meie jaoks reisijate ohutus on esimesel kohal ja kõik muu on vähem tähtis. komisjoni ettepanek meie jaoks on edasiminek võrreldes sellega, kuidas tänasel päeval asjad käivad. võib-olla ei ole see just maksimumtulemus, kuid siiski tegevuse, tule, tegemist on sammuga edasi. ohutuse mõttes ei, me ei ole kindlasti tagasi läinud ja seega me toetame äh, komisjoni. volinikule vastates mõnedes riikides mida äh, reguleeritakse väga rangelt, see ei, ei lähe kuskile kaotsi uue resolutsiooniga. me peame osapooltega koostöös äh, seda tagama ja see on kindlasti väga oluline ka voliniku sõnavõtus. ma loodan, et äh, me suudame tulevikus läbi viia objektiivseid dialoog ja mitte selliseid dialoog, kus äh, tõde pannakse kahtluse alla. härra Elgadu, Elgadu Raivolan. suur tänu. alustuseks sooviksin ma öelda, et äh, ma olen kursis, kui keerulise teemaga on tegemist ja kui palju emotsioone selle teemaga on seotud. kuid vaadates äh, rahulikult fakte, me peame seda tegema ja pea, me kaalume enne, kui me järeldusi teeme. väga palju on kritiseeritud ka selle teema menetlust. ja parlament, see tegevus tuleneb määrusest, mille me varem heaks kiitsime ja teatud tehnilised nüansid jäid ekspertide lahendamiseks. EASA on valdkonnas tööd teinud kolm aastat, komisjon on viimastel kuudel jõuliselt tegutsenud, on konsulteerinud sidusrühmadega ja seejärel võeti vastu otsus, liikmesriikide eksperdid kiitsid selle heaks, ja nüüd on see toimik meie laual ja me võime kas seda toetada või mitte, see on meie otsus. viimastel nädalatel oleme me kuulnud kõik selle teema kohta. olukorda kritiseeriti, ma mõistan osasid neid kriitikanooli, mis on tehtud, aga see, mis puudutab äh, teema sisu, ja nagu kolleeg äh, Simson viitas sellele, et me peaksime objektiivselt võrdlema seda, millest me praegu räägime ühest küljest ja teisest küljest kaalume seda, millised on praegused ohutusreeglid riiklikul tasandil, siis üheksakümne viiel protsendil juhtudel äh, muutub olukord paremaks või vähemalt jääb see samavõrdseks. nüüd me ei peaks seda võrdlema riiklike regulatsioonidega, vaid äh, tavadega liikmesriikides. ja see, millest me siin räägime, on kollektiivlepingud äh, ja teised teemad. ja meil on võimalik olukorda paremini korraldada ja härra volinik viitas taas kord sellele, et olemasolevad reeglid, kokkulepped, ohutusseadusandlus ja kõik see on see, millest kinni peetakse ja kokkuvõttes muutub olukord ohutumaks, kui praegu on, ma võin tuua, võiksin teile tuua palju näiteid selle kohta, aga seda ma praegu ei hakka tegema. aga see ohutuse suurendamise klausel on väga oluline, vananemisklausel on samuti väga oluline, see, mis puudutab öölende ja kõik see on väga hea baas, millele me tulevastel aastatel saame tugineda, eh, kaasates kõiki osapooli ja ma sooviksin teid tänada ja mina isiklikult eh, soovitaksin mitte toetada seda resolutsiooni ettepanekut ja toetaksin komisjoni ettepanekut, arvestades neid tehtud eh, täpsustusi. suur tänu, proua Maisner, palun! suur aitäh, härra juhataja ja aitäh, volinik äh, Kallas, teie sõnavõtu eest. ei ole sugugi mitte lihtne olukord praegu kui ma kõigepealt äh, kuulsin seda, sellest ettepanekust, siis ma olin väga skeptiline ja mulle tundus, et ei ole sugugi õigeid otsuseid vastu võetud kahe tuhande kaheksandal aastal. aga siis hakkasin ma asja rohkem uurima rääkisin ekspertidega, käisin koosolekutel, rääkisin otse ka pilootidega ja nende ametiühingute esindajatega ja nüüd ma leian, et tegemist on üsna hea kompromissiga. kindlasti on alali, alati võimalik asju para-, veel paremini teha, kuid öötöö maksimaalselt ei tohiks olla rohkem kui kümme tundi. Ameerika Ühendriikides räägitakse üheteistkümnest tunnist. aga me peame silmas pidama, et Ameerika Ühendriikides on ka puhkeaeg lühem. seega on nähtavasti parem seada paika see üheteist tunni limiit seega see ettepanek äh, on kindlasti äh, äh, parem üldisel Euroopa tasandil. kui üks liikmesriik tahab olla veel karmim ja pan-, ja kehtestada parimaid reegleid või see kehtib ka üksikute lennuettevõtete kohta kuid kindlasti on vaja teha samm edasi, mida me oleme ka, nagu me näeme, me oleme teinud ka selle kompromissi näol. ettevõtted ei ole olnud alati entusiastlikud, kuid me oleme väga äh, tähtsa töö ära teinud äh, nende reeglite osas, mis nüüd äh, kehtivad kogu Euroopa Liidus meil on praegu ainult kolm liikmesriiki, kus tingimused on paremad kui need, mis meie ette näeme seega meie otsustasime seda ettepanekut toetada. kui me oleksime resolutsiooni eh, homme tagasi lükanud, siis me oleksime tehtud töö kõik lihtsalt eh, ära visanud. härra Kramer, kaks ja pool minutit, palun. kallid kolleegid, kahe tuhande üheksandal aastal Buffalo's toimus väga suur õnnetus viiekümne hukkunuga, sest lennuk kukkus alla elamute kohal. mõlemad piloodid olid jäänud magama, nii nagu selgus mustast kastist. kui me nüüd räägime üheksatunnistest öölendudest ja kuueteisttunnistest päevastest, siis me oleme oma eesmärgist ikkagi väga kaugel piloodid on äh, öelnud, et nad äh, jäävad tihtipeale magama. jumal tänatud, et ei ole midagi hullemat juhtunud. praegune regulatsioon äh, viitab kahe tuhande kaheksanda aasta regulatsioonile, kus öeldakse, et Euroopa Liit peab kehtestama lennutundide limiidid ja seda tuleb teha toetudes teadusuuringutele kümnest tunnist räägitakse praegu kui maksimaalsest perioodist, mis ei ohusta eh, reisijaid. miks me nüüd räägime üheteistkümnest tunnist? kui me läheme maksimum, maksimumpiiridest üle, siis tuleks kasutada kolmandat pilooti. see tähendab, et iga pilet läheks üks eh, euro ja viiskümmend senti kallimaks me ei saa ju riskida sellega, et üks pilootidest lihtsalt äh, võib oma töö ajal magama jääda, reisijate ohutus peab olema meie esimeseks prioriteediks. Te tulete kõik siia ja te tahate parlamendi häälteenamust, äh, see ei ole, seda ei saa aktsepteerida lihtsalt kui see, mis juhtus Buffalo's, juhtuks Euroopas, mis me siis teeksime? meil ei ole piisava, meil ei ole sellised reeglid nagu Ühendriikides. vastasel korral oleks see teie süü, kui te võtate vastu sellised äh, limiidid. meie tahame selle juurde jääda ja, ja me tahame resolutsiooni ettepanekust, me palume hääletada, hääletada selle poolt, et reisijate jul-, ohutus oleks tagatud härra Kramer, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse proua Meissnerilt? jaa, madam Meissner. proua Meissner, palun. lugupeetud härra Kramer. jah, loomulikult transpordiohutus on meile kõigile oluline ja transpordikomisjonis arutame me seda kõikide transpordiliikide puhul. kas te ei arva, et see, mis puudutab lennundusohutust, siis standardid on juba praegu Euroopas väga kõrged. ja kui te ütlete, et nii paljud piloodid äh, hakkavad magama jääma lennu ajal, siis kas ei oleks juba roh-, palju rohkem õnnetusi? kas piloodid ei saa öelda, et ta ei, ei, ei jaksa hetkel lennata või äh, kas sellist võimalust ei ole? jah, härra Kraamer jätkab piloodid aga kardavad, et neid vallandatakse, kui nad midagi ütlevad. ja seda peaks samuti äh, seadusandluses arvesse võtma, aga me ei tea, milline see rakendusmäärus saab olema ja ja me hääletame hetkel selle võimaluse üle, et äh, lennuaeg tegelikult saab olema kaksteist ja pool tundi, meil ei ole kogu informatsiooni rakendusaktide kohta, meil ei ole kogu informatsiooni, me hääletame pimesi ja me, härra Kallas, reguleerime siin kogu Euroopat. ja loomulikult võib öelda, et riiklik regulatsioon võib olla, aga nii päriselt ei lähe. proua Foster, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud äh, parlamendiliikmed oma fraktsiooni nimel oleme väga pettunud, äh, et näha, et see resolutsioon on täiskogule jõudnud ja ma olen veelgi enam frustreeritud äh, selle teabe kohta, mida edastatakse. minul on kogu informatsioon, härra Kraamer, juhul kui teil on vaja õigeid fakte mina olen kakskümmend viis aastat selles valdkonnas enne parlamendisaadikuks saamist töötanud ja ma olen tööaja piirangutega ja mitmete kokkulepetega isiklikult kokku puutunud ja ma olen ka ametiühingutes äh, seda, neid läbirääkimisi pidanud ja seepärast on minu kogemus väga hea ja mina olen viimane inimene, kes ohutusküsimusi kergelt võtaks, ma vastutasin äh, kohustusliku raporteerimise üle eest äh, Euroopas ja ma olen ka paljude muude vastavate teemadega tegelenud. peaaegu neli aastat on ametiühingud ja tööstusesindused ja eksperdid olnud seotud nendes äh, läbirääkimistes, mis tuginevad ulatuslikele teaduslikele uurimistele ja tehnilistele arengutele Äh, igasugused lennuaja piirangu reeglid, seega pea, neid peab vaatama tervikuna, neid ei saa vaadata eraldi isoleeritult äh, mingite nõuetena. see meetmete pakett sisaldab mitmeid olulisi sätteid, mis peaksid lennundusohutust suurendama ja kogu seda määrust väärtuslikumaks muutma. seal on rangemad reeglid võrreldes mitmete riikidega, näiteks nagu Saksamaal ja Prantsusmaal tahaksin selgelt välja öelda, et sellel määrusel ei ole mingisugust pädevust kollektiivläbirääkimisi mõjutada. see on lihtsalt regulatiivne raamistik, mille eesmärgiga on ohutus paika panna. objektiivsed e reeglid kehtivad ja kõrgemad e, ohutusstandardid peavad olema tagatud. ja lõpetuseks kõrgesti austatud äh, Ühendkuningriigi tsiviillennundusamet ja ka teiste liikmesriikide lennundusametid ja liikmesriikide valitsused toetavad seda läbivaatamist ja ma loodan, et me lükkame selle resolutsiooni ettepaneku tagasi. aga igal juhul ma sooviksin samuti seda, et fraktsioonid annaksid Transpordikomisjonile olukorrast teada aasta peale nende reeglite kehtima hakkamist lugupeetud juhataja, mina tulen saareriigilt, riigist, kus me sõltume usaldusväärsest ja ohutust lennundustranspordi valdkonnast. inimeste ja kaupade transportimine on meile oluline ja ma tahan tagada selle, et meie reisijad saavad reisida teadmisega, et kõrged ohutusstandardid on paigas ja neid jõustatakse tõhusalt. ja seepärast minu fraktsioon toetab määrust sellisel kujul nagu esindatud, suur tänu! aitäh ja järgmine kõneleja on proua Vils, palun. suur aitäh! komisjoni ettepanek äh, tööaja ja puhkeaja kohta salongi töötajate ja pilootide jaoks, sellel puudub igasugune vastutus ja see on lausa ohtlik äh, elule varem või hiljem sellise ületöötamise tõttu juhtub kindlasti mingi raske õnnetus. me võime juba näha seda juhtunud õnnetuste pealt. me teame väga hästi, et eksperdid näevad ette kümmet lennutundi praegu lennatakse aga üksteist ja pool tundi. seega väsinud piloot äh, kriitilises olukorras ei saa adekvaatselt äh, reageerida. millest me siis lõppude lõpuks räägime? reisijate ohutusest. miks, miks me ei taha neid limiite äh, kehtestada? sellepärast, et tahetakse kokku hoida komisjoni ettepanek äh, läheb vastu teadusuuringutega. komisjon jättis välja ka väga palju äh, teisi meetmeid, kuhu parlamendil ei ole võimalik äh, sekkuda. sellega meie lükkame komisjoni ettepaneku tagasi ja me palume, et komisjon pakuks äh, parema äh, ettepaneku välja. järgmiseks härra Kuhn, palun. suur aitäh, härra juhataja ja härra volinik Kallas kindlasti on tegemist äärmiselt emotsionaalse teemaga. ma usun, et äh, parlament äh, tegi õigesti, et omal ajal loodi selline iseseisev äh, töörühm, kuhu kuuluvad ASA liikmed, erinevate lennuohutusvõimude esindajad ja pilootide esindajad samuti lennundustöötajad, kellel on oma sõna sekka öelda. seega, toetudes praegu viiekümnele arvamusele, on veel ettepanekuid. seega räägitaksegi ühedes, üheteisest, üksteist tundi kestvast lennuajast. tuleb garanteerida pilootidele piisav puhkeaeg, eriti kontingentide vas-, vahestel äh, lendudel. pilootile tuleb anda võimalus teha oma tööd parimal võimalikul viisil. on sisse toodud ka palju uusi elemente ja see annab meile väga palju mõtlemisainet. kui on jäänud siiski veel vastuolusid ja räägitakse öötööst volinik Kallas ütles, et kaheksateist tundi nädalas on läbirääkimiste tulemus ja kõik, mis ületab äh, kümme tundi, läheb äh, riskihalduse alla. seega resolutsiooni ettepanek. ma ei saa sellega nõustuda sellisel kujul. meie tahame võimalik parimaid võimalikke standardeid, et kõik Euroopa reisijad saaksid reisida samastes eh, tingimustes. kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust, härra Kuuk? härra Kraamer soovib teile küsimuse esitada. Ist Ihnen bekannt, dass der Europäische Rechnungshof nach seinen kui Euroopa Kohus ütles, et eh, Asad ise on suurim lobi e, Euroopa lennunduses ja seda me kõik siin ka kinnitame. igal aastal e, kasseerivad nad kolmkümmend miljardit, sest nad ei maksa e, mingisuguseid makse kütuse ega lendude pealt siis on see kindlasti eh, kellegi eh, eelistamine. Äh, härra Kraamer, ma tean, milline on äh, teie poliitiline taust äh, nende väidete taga ja seda kuuleme me iga kord, kui te sõna võtate, iga kord viitate te maksudele, EASA on Euroopa Lennuohutusohutusamet ja neil ei ole mingisuguseid ärilisi ambitsioone ja seda tuleb rõhutada samamoodi võib rääkida ka riiklikest lennundusametitest äh, Saksamaal või Ühendkuningriigis, nagu proua Foster mainis. kas te tahate väita, et nad kõik on ära ostetud selleks, et lennundusettevõtjad saaksid kasumit teenida? härra Fleckenstein, palun, ei ole vist kohal ja seega annan sõna härra Benjonile. suur tänu, juhataja see ei ole olnud kõige lihtsam teema, millest aru saada ja me peame olema siinkohal väga ettevaatlikud selles osas, mis otsuse me teeme, kui väidetakse, et piloodid kogu aeg magama jäävad. keegi ei taha, et äh, piloodid töö ajal magama jäävad, isegi eriti meie, kes me pidevalt edasi-tagasi lendame. lennundusohutus on väga oluline teema ja erinevad reeglid erinevates liikmesriikides ei taga ohutust ei reisijatele ega pilootidele ega pardameeskonnale. Need reeglid äh, panevad kinni need ähm, lüngad, mis puudutavad äh, ajavahesid ja kõike seda kui me seda vastu ei võta, siis jäävad need lüngad alles, kas me tahame, et piloodid lendavad läbi neljast ajavööndist? Ühendkuningriigis ei ole hetkel selle kohta mingisuguseid äh, sätteid, väsimuse hindamine on väga oluline ja me ei saa vaadata üksikuid elemente ilma kogu paketi vaatamata me ei saa poliitilisel tasandil arutada väsimuse küsimust, me ei too, peaksime lähtuma teaduslikest uuringutest. teaduslikud andmed arenevad ja seepärast neid reegleid ka kolme aasta tagant läbi vaadatakse. see on väga oluline, on nii äh, kõikide osapoolte huvides. meil on vaja neid reegleid praegu selleks, et tagada lennundusohutus Euroopas. suur tänu! And... suur aitäh! ja nüüd annan sõna proua Lichtenbergerile kaheks minutiks. Sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kommissar, Sie haben uns jetzt früher daamid ja härrad, härra volinik, te tõite välja neli punkti, mis teatud määral põhinevad tulevasel määrusel, mida me ei ole ka saanud veel komisjonis arutada. kas ma peaksin teid usaldama, sest et minu seisukohast lihtsalt see on liiga palju nõutud ja kui ei ole mingisuguseid ettepanekuid, mitte mingisuguseid selgitusi selle koha pealt, kuidas seda oleks võimalik praktikas rakendada, siis ei saa eeldada, et me lihtsalt äh, usaldame teie sõna, äh, sellist presentatsiooni selle kohta, mis võib-olla paraneb äh, sellega ja võib-olla mis mitte. kuni meil ei ole midagi konkreetset ees, millega tööd teha, siis me ei saa sellest ka rääkida ja ei ole üllatav, et äh, see teema on muutunud niivõrd emotsionaalseks. küsige endalt kolm küsimust, esiteks, miks? miks meil on rangemad reeglid äh, veoautojuhtidele äh, kus ei ole ja miks need uuringud, mis on tehtud, miks on vastu võetud ainult ja miks tunnistatakse ainult selliseid uuringuid, mis on lennuettevõtete huvides, miks on lennuettevõtted niivõrd, ettevõtted niivõrd rahul teie ettepanekuga? väsinud piloodid, teised töötajad on olnud Äh, teema, mida on palju uuritud, öövahetus, monotoonne töö ja kõik muud sellised asjad. öösiti töötamine tekitab rohkem õnnetusi, see on saanud tõestatud korduvalt. härra volinik, kui te seda ignoreerite, siis pean tunnistama, et äh, see on küll tõesti väga ohtlik moodus, kuidas käituda. Te peate meeles pidama, et äh, me peame töötama aktiivselt kodanike huvides, mitte aga isoleeritud survegruppide huvides, kes on siin väga kõva tööd teinud, aitäh. proua Lichtenberger, kas te olete nõus härra Lightfriedi sinise kaardi küsimust? aitäh, härra juhataja. proua Lichtenberger, tahaksin kasutada võimalust äh, teid õnnitleda, see oli vist roheliste resolutsioon, mis äh, tõi endaga kaasa selle, et äh, toimus täiesti ootamatu ja asjad hakkasid edasi liikuma. saavutasime seejärel kokkuleppe ja leian, et see on hea asi. mida, mis teie arvates oleks vajalik äh, selleks, et te saaksite öelda, et nüüd on piisavalt sisse viidud muudatusi ja te võiksite olla sellega nõus? sellele küsimusele on väga lihtne vastata. kui teadusuuringuid võetakse arvesse ja kui ettepanek sellel ka põhineb, siis oleme me rahul, aga kui see valveaja, lennuaja summa jääb selliseks, nagu ta on, ja kui tehakse mingisuguseid hägusaid eh, lubadusi selle kohta, et need ooteajad ei pikene, siis me ei saa olla nõus kui reegleid kohaldatakse ainult vabatahtlikkuse alusel, siis see ei ole vastuvõetav. aga kui on selged ettepanekud tehtud, siis ei ole mingit probleemi. suuline lubadus siin täiskogu saalis, selline väga hägus lubadus, see lihtsalt, sellest, minule sellest lihtsalt ei piisa. aitäh! härra Leprek vabandust, järgmine kõneleja on äh, härra Enan, üks minut. aitäh, härra juhataja, ohutus on äh, võtmetähtsusega lennutranspordis ja see tähendab väga rangeid äh, regulatsioone ja seetõttu on ka lennuliiklus kõige turvalisem transpordimoodus maailmas ja on tuhandeid meie naisi, kes selles valdkonnas töötavad, kelle töö muutub päevalt päev-päevalt keerulisemalt. nüüd tulles tagasi lennuaja piirangute juurde, kui me siin järeleandmise teeme, siis see seab ohtu nii meeskonna kui eh, reisijate terv-, elu ja tervise. viissada pilooti on, keda uuriti, öeldi, et nad on jäänud magama ja kolmandik eh, neist ärgates avastas, et ka nende kaaspiloot on magama jäänud. seetõttu peame me vähendama kõigi meeskondade öö, öist tööaega, kaasa arvatud eh, reisisaatjate oma. ja jah, siin räägitakse küll valveaegadest, äh, kombineeritud äh, variantidest, äh, aga vastupidiselt huvigruppidele on enamik sellest paranenud selle poolt, et ei töötata nii pikalt. härra Koh, palun. härra juhataja, kõigepealt Äh, tahaksin ma tänada piloote ja lennumeeskondi suurepärase töö eest, mida nad teevad. meil siin Euroopas on kõige turvalisem õhuruum just nende tõttu. Äh, aga me peame panustama paremasse ohutusse, parematesse tervisereeglitesse ja seda me ka teeme kui äh, seda on teinud ka komisjon vastavalt EASA nõule ja selle ettepanekuga on saavutatud parem julgeolek, parem ohutus ja paremad tingimused äh, lennumeeskondadele. see kõik põhineb EASA uuringutel viimastest aastatest. see komisjoni ettepanek ei ole muidugi vastavuses äh, lennuettevõtete töötajate ootustega, ma tean seda, aga meil on siiski ees selline ettepanek, see säilitab hetke status quo, olemasolevad standardid säilivad kui see seadus vastu võetakse ja ma loodan, et see võetakse vastu, siis me saame selle alusel teha ka parandusi. esimest korda on meil ühtsed standardid kogu Euroopa jaoks ja see muudab võimalikuks veelgi vähendada neid töötunde ja lennutunde lennuettevõtted töötajate võimekus pidada läbirääkimisi tööaegade ning palkade üle, seda see ettepanek ei muuda ja, aga samas toob kaasa endaga rohkem tähelepanu, rohkem läbipaistvust. mis puudutab maksimum öist lennuaega, see väheneb üheteistkümnelt tunnilt, üheteistkümnelt tunnilt neljakümne viielt minutilt üheteistkümnele tunnile. nii et äh, ei pikene Äh, öine lennuaeg vastavalt sellele ettepanekuga. ja ettepanek ütleb ka, et mida pikem on lennuaeg, seda pikem peaks olema pärast seda puhkeaeg. ja on ette nähtud ka pikk puhkeaeg pärast äh, seitset tööpäeva ja nii edasi. ning äh, vähenenud on ka aastasel alusel ette nähtud lennuaeg ja puhkeaeg. härra Kramer, sinise kaardi küsimus. In den Vereinigten Staaten sind es neun Ühendriikides on öine lennuaeg üheksa tundi, see on piirang ja Ühendriigid on tegelikult siin eeskujuks. Ameerika Ühendriikide ametivõimud eh, on siiski surve all tarbijate ja pilootide poolt. Teie aga olete nõus kergemate standarditega kui Ameerika Ühendriikides ja leiate, et see ettepanek on edukas. ma ei suuda seda uskuda. kuulake nüüd. üheteistkümnendatunnine öine lennuaeg, te olete asjad segamini ajanud, vaadake need numbrid nüüd korralikult üle, tehke oma kodune töö ära ja nüüd äh, on meil ka selgemad äh, ettekirjutused puhkeaja kohta äh, enne lendu ja olukord on meil tulevikus parem ka ameeriklastel. härra Le..., kes? härra Lightfield. see on rumal olukord, ütlen seda. see on selgelt välja, see on rumal sellepärast, et tundub, et me ei suuda äh, leida rahuldavat äh, lahendust erinevatele osapooltele. enne selle otsuse tegemist oleme me rääkinud paljude inimestega, ametiühingutega, pilootidega, lennuettevõtetega ja lõppkokkuvõttes äh, äh, me üldiselt ei olnud rahul komisjonipoolse ettepanekuga. ja paljud inimesed on selle küsimuse siin debatis ka tõstatanud mulle tundub, et me peaksime rääkima komisjoniga, ütleme neile, et nad peavad omapoolsed ettepanekud parandama, aga meil on erinevad lähenemised sellele, mida nad peaksid parandama. mis siis lõppanalüüsi käigus toimus, komisjon on täiesti keeldunud igasugustest muudatustest ja minu arvates see on ka põhjus, miks transpordikomisjon selle ettepaneku tagasi lükkas. nüüd aga järsku saame me need ettepanekud viimase nädala jooksul on nad meieni jõudnud, homme ilmselt saame komisjonilt eh, emaili, eh, et midagi ära otsustatakse, aga asju ei ole võimalik ju niimoodi ajada. kolme-nelja tunni jooksul ei ole ju võimalik eh, otsustada, milline lõppotsus saab äh, olema, see lihtsalt ei ole praktiline. ja nüüd võrreldes teiste teemadega, millest me rääkida võiksime, on see just äärmiselt äh, tõsine teema. minu arvates me ei peaks homme hääletama, minu arvates me peaksime vaatama, mis äh, ettepaneku komisjon homme teeb ja hääletamise edasi lükkama. kui midagi sisulist muutunud ei ole, siis ei näe ma ka mingit põhjust selle poolt olla. aitäh. Speaker is Madame Durand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 võib-olla mul läks midagi kõrvust mööda, mis puudutab äh, regulatsiooni. kas on võimalik, et te kõik äh, plaksutate sellise jutu peale? miks selline asi täna siin toimub? Äh, aitäh, härra juhataja. räägime sellest ettepanekust see ei jäta parlamendale, parlamendile mitte mingisugust võimalust äh, midagi teha. me ei saa sellisel last minute'i põhimõttel äh, midagi ära teha. kas see ettepanek äh, kujutab nüüd endas mingisuguste aktuaalsete meetmete parandamist või mitte? väga vähe mõtet on praegu selles küsimuses äh, arutelu jätkata, et kas äh, me nüüd äh, nõustume selle ettepanekuga või mitte. kas me oleme tõepoolest nõus sellega, et pärast üht-teist, kahtteist tundi on ikkagi piloot veel ERGAs ja ähm, värske ja vormis? kas äh, me oleme kindlad selles, et pärast puhkeaega saab ta veel kakskümmend või rohkem tunde töötada. missugune liinilend annab piloodile võimaluse pärast kuueteisttunnist tööaega puhata? kõik praegused andmed näitavad meile vastupidist. kõik see sätib, seab reisijate salon-, parda, meeskonna ja, ja inimesed äh, ohtu. muidugi juhul, kui nüüd teadlased täielikult ei eksi ja kui ei toimu mingisuguseid äh, kriitilisi olukordi, kõik on väga lihtne ja kerge ja meil ei jää praegu mitte midagi muud üle, kui komisjoni ettepanek tagasi lükata. vastasel korral me peame paluma, et komisjon nüüd hakkaks kiiresti uuesti tööle ja lisaks veel infot, mis puudu on praegu. suur tänu. ma pean vabandama, aga paluksin, et inimesed tribüünil ei plaksutaks, palun ärge segage parlamendisaadikuid töö ajal, see ei käi meie kodukorra reeglite alla, plaksutamine. ja nüüd proua Durand, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse proua Maisnerilt? proua Maisner, palun. jaa, suur aitäh, härra juhataja. lugupeetud kolleeg proua Durand ma juba ütlesin oma eelmises sõnavõtus, et kindlasti ei ole tegemist perfektse ettepanekuga, kuid kui me mõtleme selle peale, et homme me hääletame resolutsiooni vastu ja me lükkame ettepaneku tagasi, kas te siis arvate, et aja möödudes kõik kujuneb nii perfektseks, nagu te loodate? kas te tõesti arvate, et kui homme komisjoni ettepanek äh, tagasi lükatakse, siis ohutus äh, kohe paraneb. lugupeetud äh, kolleeg Messner, minu, meil ei ole õigust ohutuse suhtes eksida. kui komisjon pakub meile sellisel viimasel minutil välja mingeid ettepanekuid, siis palun äh, töötame tõsiselt. komisjon peab tulema välja täielikult äh, paremate ettepanekutega ja õigeaegselt. me ei küsi ju väga palju, me küsime, et kõik võtaksite tõsiselt ohutust. me palume, et komisjon tuleks äh, nüüd uuesti tagasi oma tõsiste ettepanekutega, mis toetuksid teadusuuringutele, et me saaksime seda niimoodi harmooniliselt äh, kasutada, mitte ainult äh, riiklikes või, või üksikettevõtete huvides. Uh, jätkame nüüd aruteluga ja järgmiseks härra Ferreira, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik me ei saa siinkohal teha nägu, et oluline ei ole oluline, komisjon tahab muuta lennuaja määrust lennundusvaldkonna töötajale ja nagu tala, tavaliselt on ettepanek peidetud retoorikasse ja välja ei öelda seda, mis seatakse ohtu, ehk siis siinkohal meeskonnaliikmete ja lendajad, reisijate ohutus. ja me peaksime siin konkreetselt välja ütlema, kelle huvides see on, kuigi lennundusettevõtjad äh, väidavad vastupidist, siis ei kaitse nad siin äh, lennundusohutust, vaid nad äh, kaitsevad omaenda huve ja komisjon nagu tavaliselt aitab neid selles sellest ei piisa komisjonile, et see valdkonda monopoliseeritakse lisaks erastatakse ettevõtjaid nagu äh, Portugalis ja kõigil viisil soovitakse lennundusettevõtjate tulu suurendada ja teha seda meeskonnaliikmete ja reisijate äh, arvelt ja meie soovime kaitsta töötajate huve, aitäh! kas äh, võtate sinise kaardi küsimuse vastu? okei okay., Mr Hennin, you have a floor. palun, härra Hennin. Monsieur Ferreira, pouvez-vous me dire ce que härra Ferreira, kas te võiksite öelda, mida te arvate Euroopa Parlamendist, kes tahab otsustada lennundusohutuse küsimust? samal ajal aga äh, tahate siin lihtsalt populaarsust võita oma sõnavõtuga. aitäh me näeme, et komisjon seisab teatud huvide eest ja ka enamus parlamendi esindajast esindab teatud peidetud huvisid. jah, meil on ametiühingute esindajad, kes täna ja, ja teised valdkonna esindajad, kes äh, areeni li, rõdul istuvad, see on ettepanek, mille vastu me peame seisma, see on meie ülesanne siin parlamendis ja meie äh, jätkame selle vastu seismist ja me soovime ja töötajad kindlasti toetavad meie ettevõtmist. aitäh ja nüüd vaba mikrofoni alt. kõigepealt härra Tarand, üks minut. suur tänu ma kasutan ainult salajast keelt, mida volinik Kallas ja mina mõistame. ametiühingud teisel pool lennufirmad, kes annavad ühele ja samale matemaatikatehtele

ja minul on peidetud huvi selles küsimuses, ma tahan koju jõuda ohutult ja ma tahan, et professionaalid heas tujus äh, viivad mind koju. ja mul ei ole midagi selle vastu, et õnneliku äh, transpordivoliniku kõrval istuda, kuidas me selle lahendame, seda me ei tea täpselt. härra Paška, palun. suur aitäh, härra juhataja, aitäh, härra volinik kuu aega tagasi räägiti õnnetusest äh, Briti ajalehtedes. see toimus tehniliste seadmete mittetoimimise tõttu, sest piloot oli magama jäänud räägiti ekse-, liigsest äh, tööajast, tööpäevade liigsest pikkusest. nüüd me peame kõik äh, seda õnnetust äh, meeles pidama kui häirekella ja me peame töötama tööajaegade osas ja mõtlema hästi läbi, kas nüüd kümme tunnine ja kaheksateist tunnine limiit on õiged või mitte ja läbirääkimisel me peaksime toetuma teadusuuringutele ja samuti peame me rääkima ka pilootidega ja tegema koostööd nendega, sest nemad on ju need, kes tagavad reisijate ohutuse ennekõige um, suur tänu juhataja ma tahaksin lihtsalt täpsustada eelkõneleja sõnumit sest need andmed mida ta meile edastas ei vasta tõele kui EASA seda läbi vaatas, siis selgus, et tegemist ei olnud faktidega ja seepärast eeldan, et te olete minuga nõus, et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me muudame ühe ohutuma valdkonna kogu maailmas ja Euroopa Liidus eh, mittevajalike tegevuste ja valedele andmetele tuginedes, millega edastatakse vale sõnum hullemaks ei ole mingit kahtlust, mida me peaksime tegema, aga sellised märkused, juhataja, mida kolleegid teevad, on täielikult äh, sobimatud ja täiesti ebaprofessionaalsed. ja kui äh, nende tegevus selliseni jõuab, sellise tegevuseni jõuab, siis ei peaks nad selles arutelus osalema. aitäh ja nüüd annaksin sõna volinik Kallasele. I have forgotten. Mr Paška härra Paška, palun, teil on võimalus ka. Ja sa priznám, že nerozumiem uh, eh, vášmu vystúpeniu, pretože to, čo som citoval, tak som citoval z informácií. Jah, ma pean ütlema, et ma ei mõista, mida te just ütlesite. See, mida mina ütlesin, oli tsitaat. ja see oli avalikult meedias kättesaadav. ma eeldan, et EASA Äh, kinnitas selle, seda informatsiooni ja ei teinud sealhulgas viga. aitäh, ma tahaksin vastata isiklikule kirjale, mille te minule saatsite, kus te kirju-, kirjeldasite transpordikomisjoni seisukohta ja ma tahaksin teilt küsida, kust te võtate omale selle õiguse midagi sellist öelda selle koja komisjonile ja meid niiviisi häbistada ja kui ma teie kirja nüüd edasi loen, siis seal on ka lennundusvaldkonna lobistide väited. mida te saate nende lubaduste tegevuste ees, kui sellisel juhul äh, otsus siin vastu võetakse, siis mul äh, tekib küsimus, kas tegemist on mõistliku otsusega ja kas äh, sellega, sellel on midagi pistmist äh, pardameeskondade ja reisijate ohutusega ja millel teie otsus põhineb? aitäh ja viimane kõneleja, härra Simson, palun. lugupeetud juhataja, ma võtan vaba mikrofoni all sõna, sest mulle teeb muret see olukorra, olukord, kus teatud retoorika näitab äh, usaldamatust mitte ainult EASA suhtes, aga ka omaenda äh, lennundusametite suhtes räägitakse, et see ei ole, on, ei ole ohutu, räägitakse seda, et reisijate ohutus seatakse küsimuse alla ja sellele viidanud erinevad äh, rahvaesindajad. samas aga fakt on see, et iga vastav lennundusamet on seda ettepanekut toetanud, nii Saksamaa, Belgia, Hispaania oma, nad kõik on seda konkreetset määrust äh, toetanud. seega mulle teeb muret see, mis on see väärinformatsioon, mida edastatakse see, mis puudutab äh, kahte pilooti, siis ähm, Slovakkia kolleegile tahaksin öelda, et midagi, ei tohi uskuda midagi, mis Briti lehtedes kirjutatakse. ja teiseks, see, mis seal öeldi, ei vastanud tõele ja seda kinnitas ka meie lennundusamet. ja nüüd üks äh, nüanss seoses lobitööga. jah mind on üritatud mõjutada nii lennundusettevõtjad Euroopas äh, enam kui kedagi teist aastate jooksul mitmetes küsimustes ja ma pean ütlema, et ametiühingud on, äh, eriti piloodid, on äh, teinud samuti väga palju lobitööd. ja te võite seda käsitleda, kuidas tahate, aga fakt on selles, et lobitöö on olnud väga intensiivne, väga jõuline, see on nende õigus, aga me ei saa rääkida siin ainult lennundusettevõtjate lobitööst, sest lobitöö on käinud mõlemalt poolt, mõlemate osapoolte poolt. suur tänu, see oli viimane kõneleja ja nagu ma enne ütlesin, härra Kraamer, te olete juba kolm korda saanud sõna, nii et rohkem ma teile sõna ei anna ja nüüd lugupeetud volinik, daamid ja härrad, me jääme ootama teie otsust homme ma tahaksin öelda vaid üht. mulle ei ole kunagi meeldinud isiklikud solvangud poliitilises debatis, nii nagu hetkel just kuulsime, seoses lobitöö ja kõikide nende seostega ka mind on üritanud mõjutada ametiühingud, mitte aga lennundusettevõtjad selles küsimuses. ehk mäletate, et viimase perioodi jooksul räägi-, äh, lõime me läbipaistvusalgatuse ja, ja huvirühmade registri. ma ei tea, kas kõik teist, kes te olete siin, on registreeritud, sest meil on üle viie tuhande osaleja selles registris ja seega on võimalik saada ülevaade, milli-, mis on lobitöö ja kuidas see kõik on korraldatud ja kui vaja, siis saan selle kohta teile infot anda. aga nüüd tagasi teema juurde. selline tabel ei, või selline paber ei saa olla poliitilise otsuse taustaks. ja ma ei saa, suuda otsustada, mis on kõik need äh, erinevad numbrid, millele siin viidatakse eksperdid peavad otsustama nende andmete osas. kui teie selle ettepaneku tagasi lükkate, siis mina äh, võin selle ainult EASA-sse tagasi saata, kelle maine on siiani äh, ohutusvaldkonnas väga kõrge ja seda on tunnustatud mitmetel juhtudel. nüüd, mis puudutab magavaid piloote, millele nii tihti viidatakse, siis mul on väga hea meel Äh, kuulda, et te viitasite sellele konkreetsele juhtumile, mis ei vastanud tõele, ehk siis seda ei toimunud. Neil on lubatud magada, see on tegelikult määruses sees. pikaajaliste lendude puhul on autopiloot alati sees ja seega ei ole siin midagi müstilist, on teatud hetki, kus Äh, kus piloodid peavad olema ärkvel ja kus nad võivad magada, see on täiesti paika pandud, äh, siin ei ole midagi müstilist ja me ei tohi luua sellist muljet, et kui äh, üks piloot magab, siis on tegemist kindlasti mingisuguse probleemiga ja et lennuki üle puudub kontroll tegemist on sisulise arenguga, millega on seotud erinevad tehnilised muudatused selleks, et vältida igasuguseid ohutusriske. iga õnnetuse järel vaadatakse see läbi. samuti pean ma nentima, et Euroopa on kõige ohutum lennunduspiirkond kahe tuhande kaheteistkümnenda aastate lähtudes, ehk siis äh, ohutusolukord ei ole halvenenud. ja see oleks kõik, ma arvan, et äh, see ettepanek on samm edasi võrreldes olemasoleva olukorraga. loomulikult äh, austame me teie otsust ja sellisel juhul läheb see ettepanek tagasi äh, ekspertidele. ja nüüd äh, transpordikomisjoni nimel annan sõna lõppsõnaks härra Elka Truil. ja, tänku veel, voorsitser. aitäh, härra juhataja alustuseks sooviksin tänada kolleege selle debati eest. ma arvan, et äh, eranditult näeme me seda äh, peamise prioriteedina. kõik, kes siin on, arvavad seda. härra Kraamer äh, Te ütlete, et vastu peab hääletama sellepärast, et see ei ole Äh, ohutu. kui me teie ettepanekut toetame, siis me jääme staatus quo juurde ja järgmise kahe-kolme aasta jooksul, mis puudutab öiste lendudega või muude sarnaste olukordadega, kus maksimumlennuaeg on üksteist tundi nelikümmend viis minutit, hetke ettepanek aga tähendab ühteteist tundi. võin tuua ka teisi ettepane-, teisi näiteid, ettepanekus öeldakse, et lennuaja kogusumma ühe aasta jooksul väheneb kolmeteist väheneb tuhande kolmesajalt tuhandele tunnile, suureneb ka iganädalane puhkeaeg töötajate huvides, nii et ei tohi öelda, et tegemist on ohtliku ettepanekuga. lõpetuseks, siin on veel üks segadus, mille tahaksin selgemaks teha, see võrdlus Äh, seda ei tohiks, võrdlust ei tohiks teha riikliku seadusandlusega, võrdlema peaks seda tegeliku praktikaga, mis toimib tänu sotsiaalsetele kokkulepetele selles tööstusharus ja lõpetuseks ei tohi unustada, et paljudel inimestel ei ole äh, selliseid töötingimused kaitseid. näiteks piloodid ja meeskonnad odavlennufirmades ja nemad oleksid vastavalt sellele ettepanekule tunduvalt paremini kaitstud kui kunagi varem. nii et minu isiklik arvamus äh, komitee menetluse raportöörina on, et me ei peaks seda ettepanekut toetama, aga täiskogu teeb otsuse ja me kindlasti austame täiskogu otsust. härra Kramer, protseduuriline küsimus sooviksin teada, miks räägib äh, härra Häl Kadri äh, transpordikomisjoni nimel ja kasutab seda kõneaega selleks, et avaldada omaenda isiklikku seisukohta, mis ei ole transpordikomisjoni arvamus, kes toetas meie resolutsiooni ja seda märkimisväärse enamusega. tahaksin teid informeerida, et see oli transpordikomisjoni sisene kokkulepe ja sellega oli nõus ka härra Brian Simpson. daamid ja härrad, minu ees on üks resolutsiooni ettepanek,